Il presidente. Härra president. Care colleghe e cari colleghi, signor commissario. kallid kolleegid, härra volinik. istung on avatud. päevakorra esimene punkt äh puudutab komisjoni avaldust EHEC-i puhangust Euroopa Liidu liikmesriikides. tahaksin paluda volinik Dalit sõna võtta viis minutit. suur tänu, ma tänan teid kõiki selle võimaluse eest, et ma saan teid informeerida eh,